So. niisiis, lugupeetud daamid ja härrad, kallid kolleegid. jätkame Ahveti kohtumisega ning samal ajal tahaksin ma tervitada teid kõiki äh, välisasjade arengu äh, komisjoni ja inimõiguste allkomisjoni ühiskohtumisele, kus arut-, arutame Sahharovi auhinna kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kandidaate ja tutvustame neid. tahaksin öelda, et selle auhinnaga me austame indiviide, kes on oma töö kaudu võidelnud ähm, inimõiguste eest üle kogu maailma, mõnikord isegi oma elu ohtu seades, nad on kõik inspiratsiooniks meile kõigile. ma tahaksin öelda, et tegemist on menetluse algusega, millega me valime siis välja Saharovi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta laureaadi. kahe nädala pärast teisipäeval, üheksandal oktoobril me hakkame hääletama neid kandidaate ning kolmest kandidaadist koosnev nimekiri läheb esimeste konverentsile, äh, kus äh, siis otsustatakse, mm, kes võidab ning äh, oktoobris Strasbourgis antakse sellest ka teada. Saharovi auhinna andmine on parlamendi töö osa, mida me teeme seoses tunnustamaks inimõigustest võitlejaid üle kogu maailma me võtame seda kõike arvesse, kui me äh, räägime koostöölepingute Euroopa Liidu ja teiste riikide vahel ning me tahame näha inimõiguste mehhanismi selleks, et tagada inimõiguste austamine ja me tahame sellistes lepingutes, selline mehhanism oleks alati olemas. me seirame inimõiguste olukorda erinevates riikides ja võtame vastu kiireloomulisi resolutsioone, ähm, mis on seotud äh, asjaomaste riikidega, selleks et need riigid saaksid äh, olukorda parandada. me peame ütlema ka seda, et kes iganes lõpuks laureaadiks valitakse, siis kõik need riigid mm, vajavad meie tähelepanu ja, ja mm, äh, tuge. annaksin äh, äh, härra Pansierile sõna, aga ma tahan ka öelda, et kandidaatide e, e, esitamise kuupäev oli kolmeteistkümnes september eh, ja eh, dokumendid on ära toodud ka kirjeldus, kandidaatide kirjeldus, aga nüüd annan sõna kolleeg Panserile, palun. Ehm, aitäh. kaheksa kandidaati tutvustamine leiab aset alfabeetilises järjekorras ja kui soovite võite tutvuda ka teile ette nähtud brošüüriga. palun, et kolleegid peaksid kinni oma kõneajast ja täpselt maksimaalselt viis minutit kandidaadi esitamiseks. meil on kaheksa kandidaadit, nii et maksimaalselt nelikümmend minutit on ette nähtud kandidaatide tutvustamiseks. pärast seda lühike kümneminutine arvamuste vahetus ja peame kell üks lõpetama, nii et ma tänan teid selle eest ja alustame kohe. esimene kandidaat, Afri Foorum, mille on nimetanud NF. Marju Borgetsu, palun. suur aitäh meie esitame vabaühenduse kandidaadiks. Afri Foorum on selle nimi ja nemad kaitsevad vähemuste õigusi Lõuna-Aafrikas ja täpsemalt siis põllumajandussektori äh, töötajate õigusi. me teame, et on aset leidnud rünnakud äh, ettevõtete ning põllumeeste vastu ja mingeid hüvitisi ei ole ette nähtud. tegemist on riikliku poliitikaga ja see on seadnud ohtu mitte ainult põllumajandusettevõtete omanikud, vaid ka kõik töötajad selles sektoris, hoolimata sellest, milline nende etniline kuuluvus on. see on eriti oluline, võttes arvesse, kuivõrd levinud on vägivaldne kuritegevus ning võttes arvesse ka, ka poliitilist õhkkonda kohalikul tasandil, kus kohalikud poliitikud lausa õhutavad üles vägivallale Afri Foorum loodi kaks tuhat kuus, tegemist on vabaühendusega ning selle eesmärgiks oli kaitsta vähemuste õigusi. Nad toimivad vähemuste õiguste kaitse põhimõtetel ning nad on täpsemalt keskendunud eh, põllumeeste õigustele eh, ning eh, just Lõuna-Aafrikas tegutsevad põllumeeste õigustele. kõik võivad äh, osaleda selles äh, vabaühenduses nende äh, statuut on ka veebis üleval. Te näete ise, et kõik saavad liituda, tegutsevad erinevates sektorites, kohalikud omavalitsused, keskkonnavaldkond, Äh, kultuur, äh, kultuuripärand, äh, keel. Afrifoorum tahab tõsta teadlikkust riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, eriti selles osas, mis puudutab põllumajandusettevõtete rünnakuid ning seda, et ei ole mingit kaitset ega hüvitisi ette nähtud. tegemist on ähm, olukorraga, mis on ohtu seadnud omanikti õiguse ning nagu öeldud, ähm, siin me ei räägi mitte ainult põllumajandusettevõtete omanike õigustest, vaid kõikidest äh, töötajatest selles sektoris. see on väga oluline, eriti võttes arvesse seda, millised on praegu kohalikud äh, poliitilised jõud, Julius Malema, kes on kolmanda mm, erakonna juht, kes kutsub üles äh, vägivallale põllumeeste vastu, aitäh! Grazie anche per essere stato al di sotto dei aitäh, et pidasite kinni kõneajast, teine kandidaat, Seiran Ates, kelle on nimetanud ECR, kolleeg Enkel ja teised ning härra Van Orden saab sõna, palun. suur aitäh, härra esimees mina olen äh, kolleegi äh, Hengeli äh, nimel siin ja mitte ainult ECR fraktsioon, vaid parlamendisaadikud üle kogu parlamendi on toetanud proua Seeran Ateši nimetamist kandidaadiks. tema, tema näol on tegemist advokaadiga ja inimõiguste ja kodanikuõiguste aktivistiga, kes sündis Türgis Äh, kuid äh, kes kolis äh, kuueaastasena ehk siis lapseeas Saksamaale. ta on võidelnud naiste allasurumise vastu mm, ta on võidelnud aumõrvade ja sunnitud abielude vastu ja ta on öelnud, et neid püütakse põhjendada vale islami tõlgenduse abil ta on seetõttu ka väga palju tähelepanu saanud, vaenulikku tähelepanu, mm, täpsemalt öeldust, öelduna ta on saanud ka tapmisähvardusi ja äh, oli ka juhus, kus ta nõustas äh, ühte inimest, äh, siis see inimene tapeti, keda ta nõustas, ja proua Atesh sai ka tõsiselt viga selle rünnaku käigus kuid sellele vaatamata äh, jätkas, äh, jätkusid äh, tapmisähvardused, ta on olnud hirmul oma ja oma pereliikmete elu pärast. eelmise aasta juunis mm, avas ta Ibn Rushd Goethe mošee Berliinis, kus Mm, äh, erinevalt tavapärasest saavad nii naised kui mehed koos palvetada ja äh, tal on äh, seal mošees väga hea ähm, kongregatsioon, inimesed käivad seal, aga samas ollakse tema suhtes väljaspoolt ikkagi vaenulikult meelestatud. mina olen ka temaga isiklikult kohtunud äh, ja mm, ma tõesti nägin, kui vapper ja julge see naine on. Äh, tema pani alguse ka Euroopa kodanikualgatusele Stop äh, ekstremismile äh, ja mm, ta on tahtnud tegeleda lünkade kõrvaldamisega ekstremismivastases võitluses. me leiame, et Saharovi auhinna andmine talle äh, oleks vägagi sobiv ja asjakohane äh, tagamaks äh, väljendus- ja sõnavabadus, mida ta on äh, pooldanud, ja ka usuvabadus. Mm, ja seetõttu ma tõesti palun teiepoolset tuge sellele väga heale kandidaadile, aitäh! Perfetto. väga kena, suurepärane, aitäh! kolmas kandidaat on Cesar kelle on nimetanud äh, Alde ja sõna saab nüüd äh, proua Šake. Thank you very much. suur aitäh, austatud äh, esimees. kallid kolleegid ma palun, et te pööraksite tähelepanu hämmastavale mehele ja inimõiguste kaitsjale, kelle varjunimi on Caesar tema äh, tegeliku identiteedi avaldamine äh, tähendaks talle suurt ohtu, kohe te saate aru, miks. Äh, Cäsar on oma silmaga näinud kohutavaid kuritegusid, mis on Süürias aset leidnud ning ta dokumenteeris need sõjaväefotograafina ning ta otsustas oma elu ja perega riskides siiski viiskümmend viis tuhat fotot välja smugeldada sealt riigist, millega ta näitab, kui kuidas äh, tapeti ja piinati ühteteist tuhandet süürialast meil on siin Euroopa Parlamendis olnud ka näitus, äh, kus me näitasime neid pilte ja ma võin teile öelda, et need räägivad iseenda eest. Need on täiesti hämmastavad, äh, see brutaalsus, mis seal väljendub, on täiesti kohutav. Human Rights Watch on öelnud, et need fotod on tõesti tõesed ja see on ka väga oluline aspekt siin. ma tahaksin lisada ka selle, et äh, holokausti äh, muuseum Ameerika Ühendriikides äh, on ka äh, neid Cäsari poolt Süüriast välja toodud fotosid näidanud ja ma olen veendunud, et Mm, jõuab kätte päev, kus äh, Cäsari äh, pildid on tõendusmaterjaliks selleks, et tuua need mm, kohutavate tegude eest vastutajad kohtu ette. tegemist on tavalise süürla, süürlasega, kes äh, võttis väga julge otsuse vastu, astumaks vastu sellele kohutavale vägivallale, mida sõjavägi ja julgeolekuteenistused ja seetõttu siis ka riik toime panid ning teda austavad kõik konflikti pooled Süürias selle eest, mida ta tegi. eile USA senat võttis vastu temanimelise seaduse ja ma arvan, et oleks vägagi mõistlik, kui meie eurooplastena ka tunnustaksime Cesarit tema kangelastegude eest ja ma arvan, et me peaksime ütlema ka, et äh, ta on selle kõige tõttu veel endiselt ohus, sellepärast et Assaadi režiim äh, jahib äh, oma vastaseid ka aastakümneid pärast toime pandud tegusid ma näitan nüüd teile videot, et te saaksite Caesarit näha ja kuulda ja sellega lõpetan omapoolse sissejuhatuse tutvustamaks seda kandidaati, aitäh! Every human being has an... igal inimesel on teatud hulk kannatust. ja peaaegu kolm aastat me tegime neid pilte inimkehadest, süütutest, keda tapeti ja iga päev, iga päev ma kartsin, igal hommikul. igal hommikul ütlesin ma head aega oma naisele, mõeldes, et ma võib-olla ei näe teda enam mitte kunagi. see mõjutas mind kõvasti, ma nägin väga palju valu, aga mina või keegi teine, kes pani oma elu ohtu, oma pere, oma laste elu, aga isegi kui teil on kas või vähekenegi humaansus südames, te ei saa mitte paljastada seda. kuidas te seda tegite? kui ma lõpetasin õhtul, siis ma võtsin kõik pildid, kõik dokumendid sõjaväepolitsei büroost, panin need äh, salvestasin need ning viisin need teise kohta, kaugele sellest äh, töökohast. minu sõber pani need omaenda arvutisse ning äh, iga päev ma niimoodi viisin pilte välja. ja see oli väga ohtlik, sellepärast et ma pidin kogu aeg kontrollpunkte läbima, need olid režiimi omad ja mingid otsiti korduvalt läbi okei okay,, grazie per questa presentazione e.... aitäh. ja neljas kandidaat on EFTD kandidaat. ning äh, äh, palun, härra Castaldo, räägite Wayne Johnsonist ja siis härra Corrao. suur aitäh. ma võitlen kuni viimase hingetõmbeni. tegemist on Dwayne Johnsoni äh, lahinguga, äh, aedniku lahinguga San Franciscos, kes äh, viis äh, Monsanto kohtusse glüfosiidi juhtumi asjus. tegemist oli võitlusega inimtervise eest, need taimekaitsevahendid, mille tõttu Dwayne Johnson elu kaotab, võib kaotada paljugi enamat me näeme, et tema elupäevad on loetud. ta oli pidevas kontaktis nende keemiliste ainetega ning äh, sellest sai ta äh, vähi. et me ta korduvalt võttis ühendust Monsantoga, aga mitte kunagi talle ei vastatud, aga ükskord tööl äh, Äh, mõistis ta, et äh, asi on tõsine. ta sai aru, et enamasti läheb ainult kaks aastat, enne kui vähksatutakse selliste ainetega kokku puutudes. Äh, Johnson on alati oma lahingut pidanud naeratus näol, olgugi et kõik oli kaotatud. me nägime, et suurettevõte on lihtsalt eiranud teadusuuringuid, kasutanud ainult neid, mis on neile soodsad tuhande üheksasaja neljakümnendatel me mäletame, tubaka ümber käis samasugune kampaania. seda lihtsalt selleks, et miljardid finantshuvisid kaitsta, aga Johnson sellega ei nõustunud. tema naine äh, pidi lõpuks kahel kohal töötama selleks, et oma perekonnale äh, toit lauale tuua ning ravi tagada me näeme, et ohvrid olid tohutud, tohutu valu kaasnes sellega. Monsanto mõisteti lõpuks äh, hukka äh, ja pidi maksma kakssada kaheksakümmend üheksa miljonit dollarit. Dwayne Johnsonile tegemist on äh, looga, millest võib abi olla tuhandetel, kes on langenud äh, suurettevõtte hargmaistete ettevõtete huvide ohvriks, kes on majandushuvid kõrgemale seadnud inimeste omadest. Need ohvrid äh, lõpuks omavad häält, julget häält, äh, mis peaks saama meie kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta Sahharovi auhinna laureaadiks. Dwayne Johnson non è solo un comune giardiniere Dwayne Johnson ei olnud lihtsalt äh, tavaline aednik, vaid äh, üks sadadest äh, vähihaigetest, kes Monsanto vastu välja astus. tegemist oli hargmaise ettevõttega, mis heitis kõrvale eetika ja rahvatervise. tema maksis eluga selle eest, mida ta oma tööle tegi, puutudes kokku glüfosaatidega. tema oli esimene, kes viis kohtu ette äh, Äh, selle ettevõtte lõplik otsus, millega Monsanto mõisteti süüdi ning mõisteti välja kakssada kaheksakümmend üheksa miljonit äh, Johnsonile, on äh, pretsedendiks. selliseid juhtumeid on aga tuhandeid. Johnson, Monsanto on käitunud salakavalalt ning äh, on jõudnud, on suutnud tagada selle, et lihtsalt eiratakse glüfosaatide ohtlikkust nii poliitikute äh, kui ka äh, valitsuse poolt. seda on tehtud ainult äh, kasumi ta-, saamiseks, aga täna esimest korda Dwayne Johnson Äh, tänu Monsantos tõenäoliselt enam äh, naera, ei naerda pingutuste üle neid süüdi mõista, me usume, et Sahharova laureaadiks peaks tema saama, sellega äh, me ei tähistaks mitte ainult tema võitu nende üle, kes siiani olid karistamatud, vaid samamoodi me näeme, et sellega me autasustaksime kõiki, kes on välja astunud hargmaiste ettevõtete vastu tegemist ei ole mitte ainult inimesega, kes sureb vähi kätte, vaid glüfosaadid äh, on niivõrd laialt kasutatavad maailmas, üle kaheksa tuhande kilo aastas e, ning selle tulemusena on nakatunud nii õhk, vesi kui ka toit. me näeme, et ka vihmavees on registreeritud äh, taimekaitsevahendite olemasolu vastutuse kindlaksmääramine on hädavajalik selleks, et kaitsta tuhandeid, kui mitte miljoneid inimesi. selle inimese poolt tehtu ulatub palju kaugemale üksikjuhtumist. tegemist oli väga julge sammuga ning see on andnud lootust tuhandetele, keda algmassitöötajad on kuritarvitanud. see peaks pakkuma rohkem lootust ja rohkem õiglust kõikidele. aitäh! viies kandidaat, üksteist vabaühendust, mis äh, Vahemerel tegutsevad ja nemad on nimetanud rohelised ja sotsialistid ja demokraadid. Need kaks äh, saadikut saavad sõna nüüd. Äh, Valenciano ja Miranda. Gracias, presidente. El grupo socialista tiene el honor de presentar. suur aitäh sotsiaaldemokraatlikul fraktsioonil on suur au esitada kandidaadiks eh, need vabaühendused, kes Vahemerel inimelusid päästavad. Eh, me räägime ühiskandidatuurist, mis eh, koondab endast üksteist organisatsiooni, kes on aidanud kahe tuhande viieteistkümnendast aastast inimelusid päästa. Nad äh, on täitnud vaakumi, mille Euroopa valitsused ja institutsioonid on loonud siin valdkonnas, nemad on Euroopa vastuse inimnägu äh, rändeküsimusele. Äh, nad on heaks näiteks sellest, mida tähendab inimõiguste kaitsmine ning rahvusvahelise õiguse austamine. Need on võtmetähtsusega elemendid selleks, et äh, Sahharovi auhinna väärilised olla. Äh, neid on vahistatud, neid on kinni peetud, äh, nende vastu on rünnakuid olnud. ja praegusel hetkel näiteks ei ole Vahemerel ühtegi laeva, mis pagulasi aitaks, see mõjutab tegelikult kõiki Euroopa kodanikke. me peaksime äh, Äh, kaitsma äh, kõiki neid, kes meie väärtuste ja põhimõtete eest seisavad, äh, mis on sattunud ohtu ka Euroopa Liidus endas. selle auhinna andmine nendele vabaühendustele näiteks, et me jätame ennast kõrvale, me ütleme, et meie oleme ka vigu teinud, aga samas me usume Euroopa-ülesesse solidaarsusesse. Need inimesed kaitsevad inimväärikust äh, ja nad peaksid selle eest ka premeeritud saama, neid ei tohiks selle eest äh, rünnakuid taluda mina usun sellesse, eurooplased usuvad sellesse ja sellise Euroopa nimel me tahame ka võidelda ja seetõttu ma palun teiepoolset toetust eh, nendele kandidaatidele, eh, ehk siis tegemist on siis vabaühendustega, kes Vahemeres elusid päästavad, aitäh! suur aitäh! mul on väga hea meel roheliste nimel esit-, toetada neid üksteist vabaühendust äh, Saharovi äh, preemia mm, laureaadiks, nemad tegutsevad selle nimel, et päästa inimelusid Vahemerel. mina Äh, olin ka Liibüa ranniku lähedal ühel äh, sellisel laeval ja ma nägin, mida see meeskond teeb. ma nägin, kui palju on vabatahtlikke ja ka meeskond, äh, kes on valmis ka vette minema selleks, et inimelusid päästa. häbilugu on see, et inimesed surevad Vahemerel. see on päästevest, vaadake seda kas te arvate, et see päästab kellegi elu? siin on öeldud, et tegemist ei ole päästevestiga äh,, Äh, ärge äh, jätke lapsi järelevalveta. Äh, selle me korisime üles Lesboselt, see ei ole tegelikult päästevest. üks laps uppus vette ja me näeme järjest rohkem ksenofoobset suhtumist migrantide suhtes, aga need vabaühendused austavad solidaarsust ja inimelu Neid vabaühendusi kriminaliseeritakse, kiusatakse taga, äh, nende juurdepääs sadamatele blokeeritakse mm. ja praegu ainus laev on jälle surve alla sattunud paljude liikmesriikide poolt Äh, me teame, et äh, siin on palju äh, häid kandidaate, aga meie tahaksime, et auhind antaks nendele Euroopa vabaühendustele, sellepärast et me tõesti peame elusid päästma ja inimõigusi kaitsma ka Euroopas. me peame Euroopana sellele probleemile vastama vaadakem nüüd peeglisse ja leidkem endast jõudu äh, olema humaansed, selline päästevest ei ole vastus äh, humanitaarsele kriisile. me peame vaatama, kas selle äh, auhinna andmine võib-olla aitab nendel organisatsioonidel oma tööd ka tulevikus teha, aitäh! aitäh, lähme edasi kuuenda kandidaadiga. rahvapartei nimetatud kandidaat. kõigepealt lühike video ja siis härra Kukan saab sõna, palun aitäh. mul on uhke tunne Rahvapartei nimel tutvustada meie kanda-, kandidaati Sahharovi auhinnale, härra Oleg Sentsovit. me otsustasime toetada härra Sentsovi kandidatuuri, kuna me usume, et tema rahumeelsed protestid Venemaa poolse Krimmi okupeerimise vastu esindavad põhimõtet, mis puudutab mõttevabadust. tegemist on Ukraina filmi režissööriga, ta on pärit Krimmist, ta on praegu Siberis karistuskoloonias, range režiimiga koloonias ning äh, ta on tuntud dokumentalist ta arreteeriti aastal kaks tuhat neliteist pärast seda, kui ta oli vastu Krimmi okupeerimisele. kaks tuhat viisteist mõisteti talle kakskümmend aastat vangistust, kuna ta on justkui toetanud terroristlikke rünnakuid. kohtumenetlus oli liialdatud, Fabrit kvalifitseeritud, see on vastuolus rahvusvahelise õigusega ning õigluse miinimumstandarditega. Oleg Sentsov on süütu mees, kes on olnud vahistatud juba üle nelja aasta. selle aasta mais läks ta näljastreigile, kutsudes üles vabastama seitsekümmend ukrainlast, kes on Venemaa vanglat seoses poliitiliste süüdistustega pärast seda, kui Venemaa okupeeris Krimmi, ta ei palu enda vabastamist. ta loodab, et tema häält võetakse kuulda ning maailm mõistab demokraatia ja väärtusevabadust, ta usub õigluse võitu ning vale kadumisse, ta on südametunnistuse vang. täna on tema saja seitsmekümnes eh, näljast reigipäev ning tema tervis on ohustatud. kui me toetame Oleg Sentsovi, siis jääme oma veendumuste juurde, mis puudutavad demokraatia põhimõtteid, õigusriigi põhimõtteid ning mõttevabadust. mõttevabadus on diktaatorite õudusunenägu nad tahavad inimesi kontrollida, see on sageli ainukene viis, kuidas neile vastu astuda. me ei tohi lubada, et äh, lootus sureb vaikides. see oleks esimene sarnane kandidaat pärast memoriaalile auhinna määramist ning esimene kandidaat Ukrainast, aitäh aitäh ka selle tutvustuse eest. seitsmes Meri Wagner, kelle on nimetanud Marek Jurek ja nelikümmend üks saadikut. ka siin on meil kõigepealt äh, lühike video ja seejärel saab sõna härra Jurek. Euh, aitäh erinevate fraktsioonide saadikute, sõltumatute saadikute nimel esitan Mary Wagneri kandidatuuri, ta on Kanadast, kaitseb äh, õigust elule, sündimatale äh, naist, laste õigust elule. tema meeleavaldused on rahumeelsed, ta ei ründa aga ta mõisteti vangi. ta kannab omaenda õlgadel ebaõigluse koormat ja kannatab äh, seaduse tagajärjel, mis on takistanud tal sõnavabadust kasutada. ta kaitseb põhimõtteid mis kehtivad kõikides liikmesriikides, kõikides riikides, vabandust, millel meie ühendus põhineb, need äh, väärtused äh, on ühised kõikidele, kes Rooma kokkulepetega on liitunud. Robert Schumann kaitses neid, Alcide de Gaspieri ja teised, kes on muuhulgas ka selle saali äh, patroon ja nüüd tema enda tunnistus sellest, mis ta on läbi elanud. Greetings from across the Atlantic. tervitused Atlandi teiselt kaldalt, minu nimi on Mary Wagner ja mul on palutud kõneleda ma olen kanadalane, minu ema on Iiri päritolu ja niikaua, kui ma mäletan, olen üritanud olla hääleks nendele, keda ähvardab ema üsas tapmine. kahekümnendatest eluaastatest alati ja eriti viimased seitse aastat olen kokku ligi viis aastat veetnud vanglas tulenevalt minu rahumeelsest protestist äh, sündimata laste ja nende emade õiguste nimel kohtades, kus neid äh, hävitatakse. mind on süüdistatud äritegevuse takistamises ning äh, tingimisi, karistuste tingimuste rikkumises. ma naasen kohtadesse, kus lapsi tapetakse. Linda ja mina oleme asunud sellele rajale mitte ainult sellepärast, et me usume inimõiguste eest võitlemisse, vaid me usume Jeesuse sõnu, kes ütles, ükskõik, mida sa teed minu väiksematele vendadele, teed sa mulle ja mida sa ei tee nende nimel, ei tee sa minu nimel. minu kogemus suheldes sadade naistega, kes kannatavad varasemate abortide tõttu, tõttu näitab, et abort ei ole naisele kuidagi hea, vaid äh, haavab neid sügavalt. kui naine teeb aborti, nõustub ta oma lapse tapmisega ja vahel survestatakse teda selleks, ta on surnud lapse ema, talle on edastatud sõnum, et tema lapse eest ei tasunud võidelda. seega see on rünnak tema emaduse vastu talle on müüdud vale, et see probleem, et see lahendab kõik tema probleemid, aga laps ei ole see probleem, vaid see keskkond, mis on vägivaldne. iga uus elu näeb ette, et tal oleks ka piisavalt ruumi. vastuseks oleks armastus, mitte see, et emad äsitatakse üksteise vastu üles või inimelu hävitatakse. oluline on küsida, kelle elu me kaitseme, meie kõige haavatavamate kodanike elu, kes on ohustatud, aga tegelikult ei ole mitte keegi enam ohutus. Eh, sono vietati commenti. Si commenta da solo. ja, ja nüüd kommentaarid võin nüüd ütelda, et meil on viimane kandidaat. Nasser Tsertsafi, kuue äh, fraktsioonist kolleegid Veržjaga, Kati Piiri, Judith Argentiini ja kolmkümmend üheksa liiget, Kristin Veržja, palun. aitäh! Maroko on ilus ja suur riik mille ajalugu on keerukas, eriti inimõiguste seisukohalt. Mohammed kuuenda võimule tulek äh, tekitas palju lootusi, ta lubas kaasaegset ähm, demokraatlikku riiki, kaks tuhat üksteist kiideti heaks uus põhiseadus pärast äh, meeleavaldusi, aga selle elluviimisega on viivitatud, hoolimata teatud äh, juriidilistest edusammudest reformid ei leia reaalsuses kajastamist, eriti mitte sotsiaalses ja majanduslikus plaanis, nagu seda ütles ka Maroko sotsiaalmajanduse keskkonnakomisjon raportis, mis avaldati esmaspäeval. ebavõrdsus, noorte töötus, vaesus selgitavad selle rahvus, selle ametliku organisatsiooni sõnutsi praegust olukorda, aga just nimelt sotsiaalsed nõudmised on äh, Riifi regioonis äh, tekkinud liikumise äh, Iraaki aluseks. Need Moshin Fikri suuri prügikastis, kus ta üritas kätte saada temalt konfiskeeritud kaupu. me näeme, et see riik on kannatanud kõvasti Prantsuse, Hispaania koloniseerimise all ning Hussein kahe all. keskvõim on selle piirkonna hüljanud, seal on puudu põhitaristutest, kaheksakümmend viis protsenti rahvastikust maapiirkondades ei oma joogivett meil tekkis palju lootusi Äh, seoses äh, uue võimuga. nelja aastaga pidi äh, see piirkond välja tulema isoleeritusest, aga midagi ei ole tehtud pärast Muslim Fikri surma. rahumeelsed meeleavaldused leidsid aset, inimesed kannavad roose ja küünlaid. nädalaid kestsid need meeleavaldused, aga Maroko võimud vastasid rõhumisega, vägivallaga, sajad arreteerimised, kümned äh, koduaresti määramised. enamasti just noored alaealised kannatavad sellel eh, ning eh, kohtusüüdistusega on kümnete eh, vastu algust tehtud, ajakirjanikud ei tohi katta toimunud kaheksasada protsessi on käimas. süüdistatakse terrorismis, separatismis, olgugi et meeleavaldajad nõudsid haiglaid, ülikoole, maanteesid, väärikust, õiglust ja sotsiaalset õigust inimõiguste vabaühendused nii rahvusvahelisel kui riiklikul tasandil on koostanud täiesti kohutavaid raporteid, räägivad piinamisest, ülekuulamiste, arreteerimise ja vangistuse käigus. Maroko on aga ratifitseerinud üheksakümne kolmandal aastal rahvusvahelise piinamisvastase konventsiooni. Casablanca kohtus mõisteti äh, Iraagi äh, liidrid kahekümne kolmeks aastaks äh, vangistusse muuhulgas ka Nasser Tsefsafi. kui ta kooli lõpetas, on ta olnud töötu või väikeseid tööotsi leidnud ja nii käib nagu paljud teised on ta leidnud, et pärast selle noore kaluri surma ei tohi lihtsalt vaikida. temast sai Iraagi üks äh, eestkõnelejaid kaks tuhat seitseteist peeti ta kinni, ta on isoleeritud olnud, tema lähedased tunnevad muret tema vaimse ja füüsilise tervise pärast. tema kandidatuuri toetades tahame me toetada sümbolit, me tahame saata Maroko võimudele eh, sõnumi ja anda mõista, et rõhumine ei vii kuhugi, vastupidi. Eh, tuhanded eh, noored selle Riifi piirkonna elanikud on nüüd Hispaaniasse põgenenud paljud neist on äh, hiljuti vabastatud ning nad on äh, palunud varjupaika Hispaanias. Te näete, kuhu on äh, noored marokolased jõudnud. me ei tohi vaikida, me peame aitama Maroko ennast kaitsta, me peame noori aitama ja aitama vastata Marokol selle põlvkonna sotsiaalsetele ootustele ning me peame tegema lõbu äh, Äh, sellele, mis varasemas pimedas ajaloos on aset leidnud. piinamisi ei tohi enam aset leida ja see on ka põhjuseks, miks ma kutsun teid üles hääletama Nasser Sevtsafi sümboolse kandidatuuri poolt. suur aitäh, Kristin! hästi, nüüd oleme me ära kuulanud kõikide kandidaatide tutvustused. meil on kümme minutit aega selleks, et neid arutada ja maksimaalselt minut on ette nähtud, kes soovib sõna? Kati Piiri. Kati Piiri, palun. Thank you very much, chair uh,. I would like to mina tahaksin öelda, et ma igati toetan Nasser Savsafi kandidatuuri, kes on uskumatu tuntu mees, kes Rifi piirkonnas Marokos on õigluse eest võidelnud. Iraki liikumine kuude kaupa rahumeelselt protesteeris korruptsiooni vastu hariduse ja tervishoiu poolt ning Maroko ametivõimude reaktsioon on olnud kõik alla, maha suruda. seega kaheksasada aktivisti, nelikümmend üks nendest alaealised Irakli-juhtidele on mõistetud vangi, vanglakaristusi kuni kakskümmend aastat. Nasser Zevzafi äh, kandidatuur on selge sõnum kõikidele Marokos, Maroko diasporaale Euroopas, et me ei ole unustanud poliitilisi vange, aga see on sõnum ka Maroko valitsusele, et meie jätkame poliitilist võitlust ebaõigluse vastu, kuni viimane poliitiline vang on vabastatud. ja kui lubatakse, siis tahaksin tänada ka Nasser Zebsafi vanemaid, kes on täna siia Brüsselisse kohale tulnud, nad istuvad siin taga ja tahaksin neid tänada mitte ainult kuue fraktsiooni nimel, vaid ka neljakümne kuue liikme nimel, kes allkirjastasid selle, suur tänu. aitäh, proua Miranda. Merci, monsieur le president. Nous, nous rappelons euh... aitäh, tuletame meelde, et Euroopa Parlamendi äh, seisukoht on, et abort on meie õigus. et abort on äh, rünnak naiste õiguste vastu, meil on vabandust, et kui aborti keelustatakse, siis rünnatakse naiste õigusi, meil on õigus valida ja Mary Wagneri puhul me leia-, me, tegemist ei ole kohase kandidatuuriga, sellepärast et manipuleeritakse siin ideoloogilistel põhjustel, tegemist on äh, häbiga varasematele kandidaatidele ja laureaatidele. Honorable Van Orden. härra Van Orden, palun. Thank you very much, Chairman uh,. Just to... aitäh, tahtsin rõhutada rõhutada, et ECR-i kandidaat on pro-, Atesh, kes, kelle kampaania sõnavabaduse eest Berliinis äh, teostas ja tal on ka erinev lähenemine islamile. tahaksin viidata Saharovi auhinna eesmärkidele. viimastel aastatel on toimunud teatud evolutsioon, aga esimene prioriteet originaalne eesmärk oli ja see peamine eesmärk on väljendusvabadus ja küsimus on väljendusvabadusest, kui te vaatate põhikirja, siis see on jätkuvalt peamine auhinna eesmärk ja ma tahaksin, et kõik seda silmas pidaks, peaksid, kui me räägime kandidaatidest. paljud kandidaadid on tõesti igati väärikad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 sest Saharovi auhinna väljaandmine on võimalus austada erinevaid võima-, viise, kuidas õigluse eest võidelda. aga nüüd tulles tagasi kolleegi märkuse juurde ja öelda, et Mary Wagner on võtnud selle õiguse. Mary Wagner on leppinud nende ebaõiglaste kohtuotsustega, mis on talle määratud, sest ta mõistab neid põhiväärtusi nendes riikides, kes on allkirjastanud Rooma lepingud. oluline on ka vastastikune austus õiguse elule eostamise hetkest on põhiseaduses mõningates riikides kirjas elu algab viljastumisest, mitte sünnist ja me oleme ka siin korduvalt kuulnud, et Euroopa Liidu seisukoht on neutraalne. Kanada ei ole neutraalne paraku, sest ta surub Mary Wagnerit alla ja me peame olema kõigiga solidaarsed ja kõigil on õigus elule, aitäh. Yo creo que lo que ha caracterizado hasta ahora eh, la gestión del premio, premio Sájarov en sí es que ha habido respeto por parte de... Sáharovi auhinda iseloomustab kõikide kandidaatide austamine. kandidaadid on alati olnud väärikad inimesed või organisatsioonid, mis on väga olulised ning kes saavad sõna sekka öelda. inimesed, kes tegutsevad ekstreemsetes oludes, et teisi päästa. kandidaatidega võib enam-vähem nõustuda ja me oleme alati kõiki kandidaate austanud, aga nüüd on meil kandidaat, mis puudutab manipuleerimist ja meie väärtustega vastuollu, kui me räägime väärtustest siin Euroopa Liidus, mille nimel meie võitleme. ja selge on, et paljud naised äh, protesteerivad selle vastu. meil peaksid olema kandidaadid keda kõik võiksid toetada ja ne, keda saaks tõsiselt võtta. Meid ei tohiks kasutada naiste õiguste rikkumiseks. Just, uh, just two sentences I.... paar lauset, ütleb kolleeg Kukan. jah, Saharovi eesmärkidest me juba rääkisime. suveräänne õigus on igal fraktsioonil edast-, esitada oma kandidaat. see on Saharovi mõte mõttevabaduse auhind, see on päris selge. võib-olla mõttevabadust võib tõlgendada erinevalt. ja kui me käsitleme kandidaate, siis mina eelistaksin, et me rõhutaksime positiivseid aspekte iga kandidaadi juhul, puhul ma ei tea, kas see negatiivne kampaania on ikkagi õigustatud. võib-olla peaksime keskenduma positiivsetele aspektidele, mis tagaksid siis võidu selles võistluses. proua Veržea. aitäh, tahaksin nõustuda Helena Valenciano poolt öelduga ja ma pean ütlema, et ma pole kindel, et kõik ikka äh, on lugenud eh, Saharovi auhinna eh, põhikirja. Euroopa Parlament annab välja eh, Saharovi auhinna iga-aastaselt mõttevabaduse eest, mitte sõnavabaduse, mingi muu vabaduse eest. inimõiguste kaitse, põhiõiguste kaitse ja muuhulgas ka äh, arvamusvabaduse kaitse Eh, kui seda avaldatakse rahumeelselt ning kui seda alla surutakse, siis on tekkinud probleeme, vähemuste kaitse, rahvusvahelise õiguse austamine, ma usun, et osad ettepanekud eh, igati lähevad kokku sellega, demokraatia ning õigusriigi eh, austamine, ma arvan, et kõik kandidatuurid eh, tuleb läbi vaadata, ei, tegemist ei ole lihtsalt sõnavabaduse auhinnaga, vaid see on palju laiem eh, mõiste, me kaitseme inimõigusi ja ma arvan, et see tuleb meelde tuletada kõikidele kolleegidele. ja palun, et te tutvuksite ka Sahharovi auhinna statuudiga, aitäh. hästi, sellega on sõnavõtud läbi. ma kommenteerima ei hakka, aga nõustun kolleegide poolt öelduga nüüd saab TV komisjoni aseesimees sõna. palun. It's time to do short. nüüd on aeg teha lühikene kokkuvõte. suur tänu, härra Panseri. ma tahaksin tänada kõiki liikmeid, kes on kandidaate tutvustanud neid, kes osalesid arutelul ja ka kõiki liikmeid, kes on kohal või kes on näidanud üles toetust mõnele kandidaadile. ma tahaksin tänada ka tõlke. esimest korda olen kaas esimeheks sellisel kohtumisel ja see on väga huvitav ülesanne, mis võimaldab kõikidel liikmetel ennast kurssi viia kandidaatidega ja ka Saharovi auhinnaga, mis on auhind mõttevabaduse eest, põhimõte, mida on sageli rikutud viimastel aastatel üle maailma enne kohtumise lõpetamist tuletan teile meelde ajakava. järgmine etapp on Saharovi auhinna hääletus, valime välja kolm äh, kandidaati ja see toimub teisipäeval, üheksandal oktoobril Brüsselis. meil on ühine äh, arengukomisjoni ja väliskomisjoni kohtumine ja seal valime võitja või võitjad ning esimeste konverents tutvu-, valib siis võitjad ja tulemustest antakse teada neljapäeval, kahekümne viiendal oktoobril Strasbourgis. võitja kostutatakse, kutsutakse Väliskomisjoni, Arengukomisjoni, Inimõiguste allkomisjoni kohtumisele, kus toimub arvamuste vahetus, mis on esmaspäeval, kümnenda detsembri õhtul Strasbourgis ja pärast seda on auhinnatseremoonia, mis on siis plaanis kolmapäeval, kaheteistkümnendal detsembril kell kaksteist Strasbourgis. kohtumine on nüüd lõppenud. suur tänu